saanud äh, soovi äh, komisjonide delegatsioonidesse nimetamistele. Need nimetamised on äh, protokollis ning kui ei ole vastuväiteid vastavalt menetlusele, siis on need nimetamised heaks kiidetud. libe komisjon on otsustanud